parlamendi äh, liiget äh, välja esimesest äh, veebruarist kaks tuhat kakskümmend. tervitaksin neid uusi liikmeid. nüüd aga jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, see on suuliselt vastatav küsimus ähm, lemmikloomadele lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus Euroopa Liidus, tahaksin meenutada seda, et spontaansed sõnaavaldused ja sinise kaardi küsimused, neid on võimalik elektrooniliselt taotleda ja ka käega märku andes, aga nüüd annaksin sõna kolleeg Boltšakile. jah, kus see Takže děkuji paní předsedkyně za udělení slova ja suur aitäh, eh, juhataja, et mulle sõna andsite. ma tõepoolest loodan, et eh, antud teema on eh, veidi rohkem üksmeelne ning me nõustume sellega, et leiame üksmeele kõikide fraktsioonide üleselt. see on suuline küsimus, mis on esitatud komisjonile ja nõukogule ning see puudutab ebaseaduslikke koduloomadega kaubitsemist Euroopa Liidus. proua Renate Sommers alustas seda tööd Äh, varasemalt, eelmisel ametiajal ning parlament on äh, vastu võtnud juba äh, mitu resolutsiooni sellel teemal, kuid sõnadest ei piisa, tekstidest ei piisa. meil on vaja konkreetseid tegusid. seetõttu kutsun üles komisjoni ning ka liikmesriike meid kuulama ning välja pakkuma kiireid ja tõhusaid meetmeid sest kõik need, kes hoolivad loomadest, hoolivad ka nende kannatustest, see on väga oluline, sellepärast et me räägime siin miljonitest inimestest ja tarbijatest, äh, kellele sellel on kahjulik mõju. ebaseaduslikud kaubitsejad ei tea piire ning loomadega ebaseaduslikult kauplejad saavad tohutuid äh, finantskasumeid see on naeruväärselt kasumlik ebaseaduslik äri äh, ning äh, on kõige tulusam äh, narkootikumide ja relvadega äritsemise järel. ning Euroopa Liidus on koera- ja kassivabrikud, kus aretatakse koeri ja kasse kohutavates tingimustes selleks, et teenida kiiret tulu. tihtipeale tarbijad ei tea mitte midagi Äh, nende ostetud loomade minevikust, nende äh, elutingimustest, neil on äh, võltsitud lemmikloomapassid ning millerid kasutavad erinevaid ebaseaduslikke reklaamvahendeid ning nad meelitavad inimesi ostma neid armsaid kutsikaid ja kassipoegi inimesed tahavad lihtsalt äh, kätte saada kiiresti oma kassipoja, äh, koerakutsika, nad saavad seda odavama hinna eest, kuid paradoksaalsel kombel on loomade varjupaigad äh, täis palju, palju parema kvaliteediga loomi hoolimata rangetest reeglitest äh, leiavad need ebaseaduslikud kauplejad alati võimaluse nendest reeglitest mööda vaadata ning äh, neid rikkuda. paljud loomad, kes nendest koeravabrikutest tulevad, on haiged, nad on väärkoheldud, vaatame näiteks äh, Ühendkuningriiki, seal on praegu epideemia, mille vastu antibiootikumid ei aita USA-s äh, on levimas äh, see epideemia, äh, kus teatud koeratõug levitab seda ohtlikku haigust ning kolmkümmend inimest on juba nakatunud loomulikult see lemmikloomadega ebaseaduslik kaubitsemine mõjutab väga kahjulikult ka meie siseturgu ning ka tarbijakaitset. tihtipeale osta, on need ähm, tarbijad ostnud traumatiseeritud ja haigeid loomi ning seetõttu kutsume üles komisjoni ja liikmesriike koostama strateegiat, reguleerima netireklaame äh, ning äh, eelkõige seda, mis puudutab äh, eksitavaid reklaame ning nende kontrollimist ning et ning reguleerima ka äh, loomadega netis kauplemist. see on Euroopa Liidu ülene probleem ning seetõttu on meil vaja Euroopa Liidu ülest lahendust. see teguviis ei tunne mingeid piire, seetõttu on meil vaja Euroopa Liidu ülest registreerimist ning tuvastamist lemmikloomade jaoks, selleks et meil oleks ühtlustatud identifitseerimissüsteem Äh, kus ei oleks mitte ainult äh, tuvastatud äh, lemmikloomad, vaid ka hulkuvad loomad. kui inimesed ja loomad kannatavad selle ebaseadusliku transpordi ja ebaseadusliku aretamise tõttu, siis sajad tuhanded kutsikad ja kassipojad kannatavad sellise teguviisi tõttu, me peame selle lõpetama, meil on vaja tõhusat kontrollmeete, kuid kahjuks praegu on need meetmed täiesti hambutud. tihtipeale teavad veterinaarid ainult ametlikest tõuaretajatest ja mitte nendest, kes tegutsevad ebaseaduslikult me peame olukorda parandama ning ma tahaksin tänada kõiki oma kolleege, äh, kes on äh, teinud olulisi ettepanekuid, äh, mis võiksid meid viia oluliste edusammudeni selle ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemisel ning seetõttu kutsuksin üles komisjoni ja kõiki liikmesriike pöörama piisavalt tähelepanu sellele probleemile ning kaitsma neid, kes ei suuda iseennast kaitsta, aitäh! ja meie järgmine kõneleja on proua Brinšak nõukogu nimel aitäh, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed. viimastel aastatel on ebaseaduslik kaubitsemine lemmikloomadega äh, üha suurenev trend äh, liikmesriikides ning probleem pädevatele asutustele ning äh, probleem ka tarbijate jaoks. peamised raskuskohad seisnevad mm, loomade reisimiskeemiga ning lemmikloomade suurenenud internetis kaups-, kaubitsemisega me kõik teame, et lemmikloomadega ebaseaduslikul kaubitsemisel võivad olla negatiivsed mõjud mitte ainult rahvatervisele ja tarbijakaitsele, vaid ka loomade heaolule ning loomade tervisele. ma olen nõus, et olukord vajab meie täit tähelepanu. ma võin kinnitada, et liikmesriigid on täielikult sellest probleemist teadlikud. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpus osalesid seitseteist liikmesriiki Euroopa Liidu koordineeritud kontrollkavas mis puudutas koerte ja kasside internetis müüki selleks, et lõpetada ebaseaduslik tegevus. suur osa äh, loomadest, äh, kes, keda müügiks pakuti, ei vastanud nõuetele. see tähendab, et meil on vaja äh, kontrollmeetmeid tugevdada. ma olen nõus, et loomade ja kasside registreerimine on siin oluline. Euroopa Liidu õigusakti, mis on juba olemas, nõuab, et loomad, keda kes reisivad erinevate liikmesriikide vahel või kes tuuakse Euroopa Liidu sisse, peavad olema vastavalt märgistatud meil on vaja täiendavaid meetmeid selleks, et äh, võidelda ebaseadusliku kaubitsemise vastu. loomulikult on oluline ka jõustada olemasolevaid meetmeid ning see on peamiselt komisjoni ja liikmesriikide vastutusala. tuleb ka mainida, et äh, pärast uue määruse äh, vastuvõtmist ametlike kontrollide ja loomade tervise teemal on äh, veterinaarametnike töörühm arutanud seda, kuidas oleks võimalik parandada võitlust äh, lemmikloomadega ebaseadusliku kaabitsemise vastu. Nendes aruteludes toodi välja probleemi keerukus ning vajadus äh, teha koostööd kõikide pädevate asutuste vahel kõigis liikmesriikides. me eeldame, et need arutelud jätkuvad e-kaubanduse töörühmaga, mille komisjon on loonud ning lisaks Äh, äh, osaleb selles arutelus ka lemmikloomade tervise ja heaolu küsimuste vabatahtlik äh, alarühm. loomade heaolu töörühm on julgustanud liikmesriike komisjoni jätkama oma tööd olemasolevate õigusaktide jõustamisel. nõukogu on kutsunud üles komisjoni hindama ka uue õigusakti võimalikku mõju. suur aitäh teile tähelepanu eest! aitäh. nüüd annaksin sõna komisjoni nimel proua Kirjakidesele. aitäh, juhataja, austatud liikmed. see probleem on mulle isiklikult äh, väga südamelähedane ning äh, meie nagu ka parlament tahame selle äh, tegevuse peatada aga selleks, et arutelu õigesti juhtida, peame alustama sellest, et lemmikloomade heaolu Euroopa Liidus on peamiselt reguleeritud riiklikul tasandil. liikmesriikide ainupädevuses on loomade ja kasside heaolu, koerte ja kasside heaolu. ning nemad vastutavad äh, üksinda äh, lemmikloomade äh, pidamise ja riiklikul territooriumil liik-, vedamise eeskirjade eest reeglid kohalduvad nii äh, ärilisel kui mitteärilisel eesmärgil äh, vedamisele. see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liidu siseseid äh, liikumisi, vaid ka Euroopa Liitu sisse toodud loomi. selle eesmärgiks on ennetada loomadega seotud haiguste, eelkõige marutaudi levikut koerad ja kassid, kes sisenevad Euroopa Liitu või liiguvad äh, liikmesriikide vahel, peavad olema identifitseeritud ja vaktsineeritud. kui tuvastatakse ebaseaduslik äh, kaubitsemine, siis äh, see ei ole mitte õigusaktide puudumise tõttu, vaid seetõttu, et need õigusaktid, mis kehtivad, ei ole liikmesriikides korralikult jõustatud. ning sellesse peame palju rohkem energiat suunama viimastel aastatel oleme üritanud tugevdada õiguslikku raamistikku, et aidata liikmesriikidel võidelda ebaseadusliku kaubitsemise vastu uus loomade tervise määrus, mis jõustub kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, on toonud sisse olulisi muudatusi. kõigepealt kõik asutused, kes tegelevad loomade ja kassi tõuaretusega või kes transpordivad kassi, kasse ja koeri, kuuluvad selle määruse kohaldamisalasse Need uued meetmed, mis selle määruse all kehtestatakse, reguleerivad paremini lemmikloomadega kaubitsemist ning me leiame, et need on piisavad ebaseadusliku kaubitsemise vastu võitlemiseks. kuid taaskord on ülioluline, et neid reegleid kohaldatakse ja jõustatakse nõuetekohaselt. ning selle nimel oleme liikmesriikides võtnud erinevaid meetmeid. esmalt äh, Euroopa Liidu poolt koordineeritud äh, platvorm, mis äh, käsitleb internetis kaubitsemist see võimaldab äh, liikmesriikidel näha, äh, tuvastada ebaseaduslikku tegevust ning äh, teha efektiivsemat järelevalvet internetituru üle. teiseks on vabatahtlik algatus, mis on käivitatud lemmikloomade tervise ja heaolu platvormi raames. see hõlmab kõiki olulisi sidusrühmi ning koostab suunised selleks, et tagada parem heaolu ning tingimused lemmikloomadele ning kolmandaks on koolitus, mida pakuvad äh, ametivõimud ning äh, mis soodustab äh, parimaid tavasid kasside ja koerte kaubitsemisel ning üks punkt, mida siin ei ole kaasatud, on andmebaasid ja see puudutab proportsionaalsust. meie meelest ei ole sellel andmebaasil selget Euroopa Liidu lisandväärtust. kuid ma tahan olla selge, et me jälgime olukorda äh, hoolikalt ning äh, jätkame koostööd sidusrühmade ja liikmesriikidega selleks, et tagada ebaseadusliku lemmikloomadega kaubitsemise lõpetamine Euroopa Liidus. aitäh, proua volinik ja jätkame kõnelejate esimese vooruga. kõigepealt härra Mažilis Euro-, Euroopa Rahvapartei nimel, palun pirmojo pasaulinio karo metais šaunusis kareivis. aitäh, proua juhataja. esimese maailmasõja ajal sõdur Šveik äh, alustas enda äriga, kauples koertega. Äh, nüüd on see kõik kaasajastunud, ostetakse äh, loomi ka interneti kaudu, aga riskidega ei tegeleta piisavalt Äh, siin on väga suured äh, ohud, äh, näiteks ka uus koroonaviirus ähm, võib niimoodi levida. me püüame küll marutaudi levikut takistada, kuid koduloomadega kauplemine suurendab ohtusid, näiteks Hollandis on ette tulnud marutaudi juhtumeid. veel üks teema on ebasobimatud sobivad, ähm, ebasobivad äh, tingimused äh, transpordil, äh, loomad ei ole tooted, kaup, vaid elusolendid, nii et me peaksime rääkima siin ka sellest aspektist. mitte esimest korda ei räägita sellest, et puuduvad piisavad teadusuuringud selles vallas peaksime tagama selle, et oleksid äh, äh, ranged sanktsioonid ebaseadusliku loomakaubanduse vastu. nüüd aga jätkame aruteluga ja sõna saab järgmine kõneleja, proua Spurek sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, proua juhataja. Äh, lemmikloomade ebaseaduslik kauplemine on Euroopa Liidus suurenemas. tihtipeale veetakse neid pikkade vahemaade taha ja sellel on negatiivne mõju mitte ainult loomade heaolule, vaid ka eh, inimtervishoiule ning tarbijakaitsele. meil on vaja rangemaid karistusi eh, loomadega kauplejatele ja meil on ka eh, rangemaid nõudeid vaja. on vaja mm, ka korrakaitseasutusi paremini ette valmistada, koolitada selleks, et nad oskaksid paremini kohelda lemmikloomi meil on vaja rangemaid äh, reegleid, registreerimisnõudeid. Äh, äh, samuti peaksid olema litsenseeritud ja nummerdatud kõik aretajad ning loomakasvatajad. kuna tegelikult kaheksakümmend protsenti kogu ebaseaduslikust kaubandusest on äh, just online-kaubandus ja enam peaks ka avalikkust teavitama äh, sellest, millised võivad olla ebaseadusliku lemmikloomakaubanduse mõjud ja et peaks ostma lemmikloomi vaid äh, nendelt kauplejatelt, kes ähm, looma heaolu arvestades sellega tegelevad ja samuti me pöördume liikmesriikide poole, et äh, korraldatakse enam teadlikkuse suurendamise kampaaniaid ja et äh, äh, ka enam võetakse varjupaikadest loomi, kui enam ähm, neid niimoodi varjupaikadest võetakse, siis ei oleks ka loomaga kaubitsejatel nii palju ähm, tege-, riske. nüüd aga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 because what we face is a crisis and what we need is action not words. thank you. aitäh, nüüd äh, läheme edasi. kolleeg Dreosto, palun, idee fraktsiooni nimel. Eh, president, gentile komissario, il traffico ähm, lugupeetud äh, juhataja, volinik äh, kutsikate ebaseaduslik äh, kaubandus ei peaks äh, enam rahastama relvakaubandust äh, ning õõnestama rahva tervishoidu. Itaalias enam kui sada tuhat kutsikat ja kassipoega mm, on selle kaubandusega seotud. Venetsia Julius hiljuti avastati organiseeri-, organiseeritud kuritegevuse rühmitused, mis tõid äh, loomapoegi Ida-Euroopast äh, kohutavates tingimustes. meil on vaja kohustuslikku äh, identifitseerimissüsteemi, süsteemi, mis tõhusalt selle ebaseadusliku kaubandusega tegeleks, nii et meil on vaja määrust, kuid eelkõige on meil vaja piiriülest koostööd, et tolli ametnikud teeksid koostööd niimoodi, et nad saaksid võidelda selle kohutava kaubanduse vastu, mis on kohutav nii meile kui lemmikloomadele. nüüd aga kolleeg Guerrero Roheliste fraktsiooni nimel, palun. Um suur tänu äh, tuuakse Prantsuse bulldoge Serbiast äh, Saksamaale, Prantsusmaale ähm, ja mitmekordne on äh, nende tõukoerte hinnavahe, eriti kasumlik on see äri näiteks äh, Põhja-Euroopas. ja see ongi ajendiks, miks inimesed toovad teistest riikidest kutsikaid sisse ja see protsess on võimalik ainult äh, seetõttu, et registreerimissüsteem ei ole tõhus, äh, autoriseeritud loomakasvatajaid äh, ei jälgita ja ei ole seadusandlust, mis seda kaubandust reguleeriks. see oleks aga võimalik, kui meil oleks ähm, riiklikud äh, andmebaasid, mis vahetaksid andmeid teiste liikmesriikide andmebaasidega, aitäh. nüüd äh, sõna proua Haasekampile kuue fraktsiooni nimel. huisdieren, huisdieren zorgen voor veel plezier, maar achter de huisdierenhandel gaat ook enorm veel dierenleed schuil lemmikloomad äh, on äh, inimestele seltsilisteks, äh, kuid nende kaubandusega kaasneb palju kannatusi. loomi hangitakse kergekäeliselt, kuid ka loobutakse neist kergekäeliselt. me näeme, et iga-aastaselt tuhanded loomad langevad väärkohtlemise ohvriks, loomad saavad söödetakse sisse steroide selleks, et nad paremini võistlustel esineksid ja hiljem jäetakse nad lihtsalt äh, kõrvale. või siis ka jahiloomad ähm, korra kasutatakse ja siis jäetakse nad samamoodi kõrvale ja paljudes Ida-Euroopa riikides äh, äh, põletatakse hulkuvaid koeri ja kõikjal Euroopas äh, on kohutavad piinamisviisid, hukkamisviisid loomadele. ja proua volinik, me peame midagi ette võtma, peaksime tagama selle, et kõik koerad ja kassid saaksid mikrokiibi, et need registreeritaks niimoodi, et meil oleks suurem kontroll olukorra üle et ei saaks enam ähm, loomade passe äh, võltsida, nii et see kannatus peab ähm, lõpu leidma, aga nüüd kolleeg Eevi, palun, äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel. Äh, suur tänu. inimesed, kes lemmikloomi ostavad, ähm, rahastavad tihtipeale mm, organiseeritud kuritegevust seda kindlasti inimesed ei soovi, et võetaks kassipoegi ja kutsikaid äh, ema juurest äh, nii varases äh, eas ära. kohutavates tingimustes neid transporditakse, umbes pooled neist hukkuvad selle käigus Ehm, ei ole ka teadlikkust äh, selles äh, osas, inimesed ostavad lemmikloomi internetis, kuid meie peaksime siiski sellega tegelema, peaksime sisse seadma kohustusliku registreerimissüsteemi, mis oleks harmoneeritud, ehm, kehtiks kõikjal Euroopas. ja see tähendaks siis seda, et äh, lemmikloomad oleksid äh, ühendatud andmebaasides äh, kirjas äh, ja meil on vaja ka tõsiseid äh, sanktsioone nende jaoks, kes lemmikloomakaubandusega tegelevad. aitäh! kolleeg Arimont, kui räägime koerast ja kassist, siis need on ustavad inimese saatjad ja sõbrad. mina ise olen pärit talust, kus loomad kuuluvad eh, igapäevaelu juurde. paljud kassid ja koerad eh, Euroopas saavad aga mm, väärkohtlemise eh, osaliseks, neid tuuakse teistest riikidest kohutavates tingimustes Äh, hoitakse kokku äh, nende mm, pidamistingimuste äh, pealt. me peame tugevdama kontrolli liikmesriikides, see on liikmesriikide pädevuses, mitte komisjoni pädevuses, sellest olen ma teadlik, kuid meil on vaja üht, ühtseid standardeid loomade kai-, lemmikloomade kaitses, meil on vaja ühendatud andmebaase ja meil on vaja ka paremat seadusandlust ähm, meil äh, Valloonias on selline seadus, kus äh, äh, räägitakse just loomade heaolust ja ma arvan, et võib-olla selle võikski eeskujuks võtta kõikjal. aitäh, nüüd läheme edasi, kolleeg Tšiudaru, palun. me räägime väga olulisest teemast, mis on ulatuslik Rumeenias olen rääkinud äh, ka äh, loomaarstidega ja mm, tõepoolest loomade väärkohtlemine on midagi, mis vajaks äh, palju rangemaid karistusi. Euroopa Parlamendis oleme välja toonud enda algatusega, mis puudutab ähm, loomade piinamise vastast ähm, võitlust ja selle kõigega seonduvad ka, seondub ka oht rahva tervisele näiteks nakkushaiguste levik, isegi koroonaviiruse puhul näeme, et see kõik sai alguse kõigepealt loomade viirusest ja peame võtma meetmeid, samas pidama kinni lähimuspõhimõttest. et äh, kõik, kes kasutavad sellise ebaseadusliku kaubanduse abi, peaksid olema teadlikud nendest varjukülgedest. aitäh nüüd, kolleeg Huidemaa! mikrofon kõneleja peal yes.. suur tänu. aitäh, juhataja, lugupeetud volinik, asepresident. mina sain ükskord kingiks kutsika ja see oli üks parimaid kinke kahjuks ei lähe alati nii. Euroopa Liidus on tõeliselt skandaalne see, et loomi aretatakse väga rasketes tingimustes, neid väärkoheldatakse, nad ei näe sageli üldsegi päevavalgust ning liiga sageli ostavad neid inimesed heas uus, aga eh, saavad loomi, kes on haigedes. see põhjustab kannatusi nii loomadele kui ka nende ostjatele ostja peab leidma loomaarsti, see on kallis ning äh, see olukord on täiesti vastuvõetamatu ja sooviksin muutust. ja nüüd kolleeg Mets, palun. suur tänu, juhataja, iga aasta äh, on tuhanded lemmikloonad ebaseadusliku kaubitsemise äh, osaks, neid äh, toidetakse halvasti, võetakse liiga noorelt äh, oma emade juurest ära ja müüakse ebaseaduslikult Euroopas. lisaks sellele loomade heaolule on see ka rahvatervise küsimus ning tarbijakaitse küsimus. Need loomad on te, teinekord nakkushaiguste kandjad ning äh, tihtipeale põhjustavad ohtu nii endale ning põhjustavad südamevalu omanikele komisjonilt sooviksin järgmist, on vaja ta tagada jälgitavus, harmoneerides eh, roomade registri, registrit, lisaks on vaja lõpetada ebaseaduslik interneti reklaam, meil on vaja eh, tuvastada need eh, müüjad, lisaks on vaja koostööd ka liikmesriikide vahel selleks, et välja juurida need kaubitsejad. Need on kiireloomulised ja vältimatud meetmed selle kuritegeliku võrgustiku vastu võitlemiseks, aitäh! suur tänu ja kolleeg Comini Oliveres järgmisena, palun. suur tänu, määrus viis seitse kolm kaks tuhat kolmteist puudustab ähm, lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist ning äh, kaubitsemist Euroopa Liidu mis äh, rikub seda seadust ning rikub ka siseturgu sest tegemist on ebaseadusliku internetimüügiga sageli. ENVI tegevuskava selle probleemi reguleerimiseks on selge. määrus karistab neid, kes on selle kaubitsemisega seotud, tõuaretajad, reklaamijad, loomaarstid. meil on vaja laiendada teadlikkust kodanike hulgas ning tagada parim, parem koostöö tolliametite vahel. meil on vaja tegutseda selle, me ei tohi unustada, et loomade heaolu on seotud äh, väga lähedalt ka inimeste heaoluga. kui lemmikloomi müüakse ilma vajalike vaktsineerimisteta, siis võib see endaga kaasa tuua haiguste puhangud. loomade kaitse viib meid inimliku ühiskonnani suur tänu ja kolleeg Klaavak järgmisena, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. arvestuslikult igakuiselt äh, müüakse nelikümmend kuus tuhat koera, enamus neist ei ole registreeritud, osad on haiged, ei ole vaktsineeritud äh, võlts või ilma paberiteta Nende päritolu on tundmata ning paljud nendest loomadest surevad äh, peatselt pärast äh, müüki, seega loomadega ebaseaduslik kaubitsemine on äh, lisaks relvadele ja uimastitele kõige tulusam sissetulekuallikas. lemmikloomadega ka kaubitsetakse kaabitsemine põhjustab äh, mitmeid muid probleeme, seega nende kõikide kasside koerte identifitseerimine ja registreerimine on ebaseadusliku kaabitsemisega võitlemise esimene samm. nõukogu järeldustes eelmise aasta lõpus Soome eesistumise ajal kutsuti üles vajadusele hinnatama, hindamaks vajalikku seadusandlust. Horvaatias on selline õigusloome olemas, head kolleegid ning meil on vaja muuta seda olukorda. aitäh ja nüüd vaba mikrofoni voor, äh, ainult kaks sõnasoovijat ja seega mõlemad saavad sõna. vabandust, minu viga. Aussprache zu Frau Kollegin Adin. annaksin sõna kolleeg Adinolfile kõigepealt, vabandust, et äh, ette ruttasin praegu, see oli minu süü suur tänu, juhataja, head kolleegid, artikkel kolmteist Lissaboni lepingust toob välja, et loomad on tunnetega olevused ja seega peab neid vastavalt ka kohtlema. väga sageli ka kahjuks peetakse neid endiselt objektideks, me räägime siin ebaseaduslikust lemmikloomadega kaubitsemisest, rasketes transporditingimustes, nii nagu ükskõik millise kauba puhul keda müüakse erinevates liikmesriikides, nad kannatavad äh, psüühiliste ja füüsiliste traumade tõttu. aga kui me räägime nüüd lemmikloomade transpordist, paljud äh, sõidavad oma lemmikloomadega, mis on aga võimatu näiteks äh, lennukitega, sest kõik lennufirmad ei võimalda lemmikloomadega reisimist ja need, kes seda võimaldavad, on seadnud sisse kaalupiirangud ja arvulise piirangu iga lennuki kohta ja ülejäänud ähm, loomad, lemmikloomad pannakse koos kaupa või pagasiga eraldi väljaspoole kabiini. Nendel loomadel on vaja ka reisida, mitte olla justkui äh, kaubandusobjekt, aitäh aitäh ja veel kord vabandan, et teid peaaegu vahele jätsin, aga nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde, ainult kaks inimest on sõna soovinud, mõlemad saavad sõna. ja kõigepealt kolleeg Pošpissil, palun. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik, te ütlesite oma sissejuhatuses et lemmikloomadega ebaseaduslik kaubad, kaubitsemine on liikmesriikide pädevuses, see ei vasta tõele. me üritame rangemaid meetmeid sisse tuua oma äh, kriminaalkoodeksisse, äh, mis puudutab neid kutsikatehaseid ning on selge, et liikmesriigid ei suuda ise seda probleemi lahendada me räägime rahvusvahelisest ebaseaduslikust kaubitsemisest, kuritegelikust tegevusest, mis puudutab sadu tuhandeid loomi, kes kannatavad ning Euroopa Liidu institutsioonid, eriti komisjon, peaks äh, vajalikud meetmed ette valmistamata, ilma selleta liikmesriigid äh, ise ei saa sellega hakkama ja seega julgustaksin teid sellele probleemile tähelepanu pöörama. Teie sissejuhatus oli väga põiklev, me räägime siin kuritegevusest, mis toob endaga kaasa ka maksu rahastamise probleeme. suur tänu, järgmisena kolleeg Austrevitšus, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, volinik Euroopa on keelanud orjakaubanduse juba pikka aega tagasi. nüüd, kahekümne esimesel sajandil ei suuda me tagada vajalikke tingimusi oma neljajalgsetele eh, lemmikloomadele. Euroopa Liit, kes on suutnud luua väga kõrged eh, standarditega majanduse ja kes on juhtrollis innovatsiooni ja tehnoloogia osas ei ole suutnud tagada poliitilise tahte ja jõu selleks, et tagada äh, loomade identifitseerimine, registreerimine. me räägime uhkelt oma saavutustest, aga meil ei ole endiselt ühtset andmebaasi selles valdkonnas. me seame ohtu lemmikloomade heaolu, me seame ohtu rahvatervise ning samal ajal äh, selle ohuga seoses julgustama ebaseaduslikku kaubitsemist Euroopa Komisjon peaks kohe reageerima selleks, et tugevdada loomade heaolu ja me peaksime lõpetama selle tegevuse, aitäh! suur tänu ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab sõna volinik Kirjakides, palun. suur tänu, juhataja sooviksin teid kõiki tänada selle olulise arutelu eest, ma kuulasin teie sõnavõtte väga tähelepanelikult. Teil ei ole vaja mind veenda selles, et on vaja teha enamat. ma olen lemmiklooma uhke omanik, ma olen ise olukorral silma peal hoidnud eh, juba viimastel aastatel, mis toimub internetis ja pean ütlema, et ma olen teiega nõus väga palju, mida me näeme, on väga kurb ja isegi šokeeriv, seega te ei pea mind veenma selles, et on vaja teha enamat. kordaksin uuesti, et komisjon ja mina isiklikult oleme pühendunud selleks, et leida lahendusi, kuidas lõpetada kasside ja koerte ebaseaduslik kaubitsemine. ma usun, et uus loomade heaolu äh, seadus seda käsitleb, selles on kohustuslik registreerimine, eh, mis puudutab eh, kass ja koer nende aretusel ja eh, me suudame luua palju uusi vajalikke nõudeid selleks, et liikmesriikides lõpp teha sellele vastuvõetamatusele tegevusele. kindlasti peame kinni pidama reeglitest, me peame mõistma, et seni ei ole see nii läinud kõigil osapooltel on oluline roll äh, täita juhiste väljatöötamisel ja mul on väga hea meel selle üle, et me kuulsime, et on vaja ka avalikkust enam teavitada. uus ametnike kontrollimäärus annab äh, tugevamad sanktsioonide võimalused ja ka internetimüügi karistused ja koostöös suudame me peatada lemmikloomade mitte ebaseaduslikku kaubitsemist see puudutab nii siseturgu kui ka loomade tervist ja heaolu ja kindlasti olen volinikuna pühendunud sellele, et hoian veelgi lähemalt silma peal ja vaatan, kuidas uued õigusaktid rakendatakse ja vajadusel kaalun ka muid meetmeid, aitäh! suur tänu, proua volinik ja lõpetuseks äh, palun nõukogu nimel äh, proua French suur tänu ja lõpetuseks sooviksin tänada teid selle ähm, äh, teema käsitlemise eest, mis puudutab äh, lemmikloomade kaubitsemisega seotud negatiivset mõju, see on teema, mis vajab tegutsemist liikmesriikide poolt, pädevate asutuste poolt, kes üldiselt üheskoos vastutavad koos komisjoniga selle eest ning reeglite jõustamise eest hiljutised nõukogu järeldused loomade heaolu osas on oluliseks panuseks selleks, et edasi liikuda ning lõpetuseks sooviksin ka rõhutada, et jääme ootama täiendavat arutelu Euroopa Liidu platvormis Euroopa Liidu loomade eh, ka kaubitsemisega ja heaolu seoses internetiga, aitäh! aitäh, see on tänane viimane päevakorrapunkt ja meil on olemas ka vastav resolutsioon, mis läheb homme hääletamisele järgmi- ning kaheteistkümnendal veebruaril kell üheksa jätkame osaistungjärguga ning päevakord avaldat-, on avaldatud Euroopa Parlamendi kodulehel. kena õhtut ja kohtumiseni homme!